Wuhani laboris jah, mida siis tehakse, nii et sada tuhat äh, varjupaiga taotlejat, illegaali lastakse sisse. Äh, et siin ei ole mingisuguseid karantiini vaja äh, kohaldada. Need lastakse ilma testimata sisse ja meningiit, meningiit ähm, ähm, kuskil Aafrika riigis, mingid ähm, haigused Afganistanis, äh, sinna suunatakse juba aastakümneid äh, rahasid ja ja viisteist miljardit eurot, nüüd mitte vähem ega rohkem, saadetakse arenguriikidele selleks, et nad saaksid hakkama Covid-19 pandeemiaga ja seda siis sinna põhjatusse Aafrika Ähm, riikide äh, pankadesse. jah, Hispaania, Itaalia on ka mm, hädas, aga neile antakse natukene ja näiteks nagu Flandrile, see kuus miljonit eurot sai Flandria. kolleegid, mida siis Euroopa mm, üldse tähendab, mida Euroopa teeb? eliit mängib siin ähm, küll ähm, humanistlikku heategijat, aga samas hakkama ei saa pandeemiaga, mis ähm, lahvatas teisel pool maakera. suur tänu, kolleeg Tõman ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, härra Van Overtfeld, palun. härra president, lugupeetud kolleegid, loomulikult äh, me eelkõige mõtleme ähm, nendele, kes on surnud viiruse tõttu, nende lähedastele ja nendele, kes tervishoius mm, väsimatult selle pandeemiaga võitlevad ja see pandeemia loomulikult mm, tekitab ka väga suuri majanduslikke mõjusid, näiteks mm, finantskriis, siis muutub see kriisi kindlasti isegi raskemaks ja seetõttu liikmesriigid peavad tegema kõik selleks, et meie majandus saaks taastuda ja samas see äh, tasakaalu äh, tagamine äh, kaalutluste vahel tervishoiu ja ähm, töökohtade säilitamise vahel saab olema keeruline ja seetõttu me peame siis täpsemalt vaatama, milline olukord on meie äh, toetame sellist jätkusuutlikku üleminekut, kus konkurentsivõime säilitamine on meie tähelepanu keskmes, samuti meie majandamis, majanduse taastamise kavas tuleb tähelepanu pöörata mm, ka eelkõige just meie ettevõtetele, töökohtadele, samuti tuleb kasutada kõiki neid vahendeid, mis nüüd on lubatud kasu, kasutusse anda solidaarsust äh, tuleb äh, toetada piirkondade, liikmesriikide vahel ja samuti tuleb meie vahendeid kasutada seal, kus vaja ja õigel viisil. suur tänu, härra Van Overtfeld. ja nüüd kolleeg teile üheks minutiks. Euroopa Liit ei põhjustanud viirust, aga neoliberalistlik kapitalism on tegelikult takistanud meie suutlikkust tegeleda selle ning põhjustatud kahjudega meie tervishoiutöötajad on jäetud kaitseta, ilma kaitsevahenditeta. see on õõnestanud Euroopa Liidu nakkushaiguste takistamise keskust, mis on nii kaua töötanud. ning kõik see on kahju põhjustanud ning kriisile reageerimine oleks mõnede nende reeglite ajutine äh, peatamine, kuid veel rohkem sedasama ei peata kriisi, see on haletsusväärne, see on solidaarsuse vastand. ning viissada miljardit debatt on, näitab selgelt, et tavakodanikud peavad selle arve hiljem kinni maksma ning sellest saab tegelikult Euroopa Liidu lõpp. meil on vaja radikaalseid muutusi, meil on vaja võla äh, kustutamist, meil on vaja vähendada kulutusi sõjaväeles, aga palun lõpetame äh, nendel teemadel rääkimise, kui meid tõepoolest solidaarsus huvitab, siis miks me ei ole eemaldanud äh, varjupaiga taotlejad Kreeka saartelt, miks ei ole me äh, rääkinud, äh, kõnelenud nende sanktsioonide vastu, mis inimesi kahjustab. hiinlased ei õõnesta Euroopa Liitu, vaid teie enda tegevusetus teeb seda. aitäh, kolleeg Daly ning järgmiseks saab sõna kolleeg Kaspari. ka kui kiiremini oleks saanud tegutseda, siis ähm, Euroopas me näeme liikmesriikide vahel viimastel päevadel väga palju solidaarsust, aga samas mind paneb mõtlema, kui mõningates liikmesriikides ähm, jääb mulje, et ähm, Hiina ja äh, Venemaa abistavad rohkem kui Euroopa Liidu liikmesriigid. nii et me peame ka vaatama, et kuidas solidaarsed ollakse, meil aidatakse meditsiinivahenditega arste, haiglaid, miljardid, miljonid on saadetud appi ja samas äh, me peame ikkagi vaatama ka, kuidas me saaksime seda väljastpoolt tulevat propagandat ähm, vastavalt kohelda ja, ja samuti siin me näeme, et äh, et tingimatu, tingimusteta tuleb raha nõuda teistelt ja ka teised äh, jällegi kardavad, et Troika nagu eelneva kriisi ajal mingisuguseid tingimusi peale nõuab, aga kui me soovime Euroopa institutsioonides jõuda ühise majandamistaastamiskavani, siis äh, olu-, siis siin on oluline, et äh, kedagi maha ei jäeta, kellelegi midagi peale ei suruta, vaid et me üheskoos peame jõudma kokkuleppele, millise tee me valime. see tee peab olema ühine ja seetõttu on oluline ka, et äh, ühe liikmesriigi võetud meetmed ei töötaks vastu teise liikmesriigi võetud meetmetele. samuti on oluline, et me edasi läheksime ka elanikkonna kaitsemisega, aga samas me peame ähm, tasapisi ka õigused tagasi andma ja vabadused tagasi andma. minu jaoks on oluline näiteks rakenduste puhul, et äh, seda, et see oleks kasutamis ko,, koostalitusvõimeline kõikides liikmesriikides ja kui me nüüd otsustame, et ähm, andmeid säilitatakse detsentraliseeritult, siis see ei tähenda seda, et Google või mõni muu ettevõtja saab selle projekti peatada, vaid oluline on ikkagi see, et ähm, andmekaitse tagavad ähm, meie institutsioonid, see toimuks kindlasti demokraatlikumalt, kui seda teeksid Amazon ja teised. suur tänu ja nüüd kolleeg Laru Turu Pedro Sanchez a raison et vous avez raison. Pedro Sanchezil on õigus, teil on õigus, kui te ütlete, meil on vaja Marshalli plaani, kui me tahame, et Euroopa ei satuks äh, veel suuremasse kriisi kui äh, varem. esimene Marshalli plaan on neli protsenti äh, SKP-st juba aastaid, mitu aastat. praegu ei suuda mitte ükski riik üksinda finantseerida uut majanduse käivitamise plaani, äh, kõigil kellelgi ei ole piisavalt ressursse, meil on vaja ühiselt tegutseda ja sellepärast on Euroopa meie lahendus. Euroopa tasandil suudame leida uusi ressurssi. Äh, mäletage äh, Roosevelti kes suutis luua tuhandeid töökohti, kasutades ära föderaaleelarvet ja seda kolmekordistades. Ähm, Roosevelt tegi seda, ta tahtis tasakaalustatud eelarvet ja selleks, et oleks tasakaalustatud eelarve, tuli luua uusi ressursse, loodi ähm, Äh, uus maks, äh, mis oli suunatud kõige äh, rikkamatele. Roosevelt leppis võlaga, loo anti välja võlakirju, tehti seda aastaid, aga taaskäivitamise plaan kandis lõpuks vilja ja me peame samuti käituma samamoodi, uusi ressursse leidma ja nüüd näeme, kuidas on äh, toimunud areng äh, kasumi äh, maksustamisel sellest ajast peale, kui me väike olime, peame looma uue kasumit, kasumile suunatud maksu, samuti finantstehingute maks, mitmed riigid ei ole uute omavahendite poolt ja need riigid ei äh, blokeeriks neid uusi ressursse siis, äh, kui see oleks suunatud meie majanduse taaskäivitamisele. Äh, proua von der Leyen, ärge kohkuge tagasi selliste uute vahendite leidmise teelt, aitäh! suur tänu! härra Allar Turu ja nüüd kaheks minutiks härra Verhofstadt, palun. aitäh, president. ma tahtsin tegelikult edastada sõnumi president von der Leyenile, aga ta ei ole kahjuks enam siin saalis ja miks? ma arvan, et ta on väga õigesti rääkinud nendest kohustustest, mida täidavad äh, meditsiiniõed, arstid, aga ta on rääkinud ka meie poliitikute kohustuste täitmisest. ma pole kindel, et see nii on, sest juba nädalaid me räägime äh, Euroopa Marshalli plaanist. aga mina tahaksin teada, mida Euroopa Komisjon ikkagi ootab miks ei ole teil võimalik esile astuda selle triljoni euro väärtuse taastumiskavaga, mida ta ootab, kas ta ootab äh, Euroopa Nõukogu? siis ta võib oodata kaheksa aastat, äh, nagu meil on lood Pangandusliiduga, sest meil ei ole ikka veel Pangandusliitu loodud pärast finantskriisi. Euroopa Komisjon mängib lihtsalt nõukoguga pingpongi. Neil ei olnud võimalik, äh, nad ei olnud, nad ei suutnud plaanis kokku leppida veebruaris, Nad saatsid selle tagasi Eurogrupile, Eurogrupp saatis selle omakorda tagasi nõukogule ja jälle taaskord Eurogrupp ei suutnud äh, kokkuleppele jõuda eelmisel nädalal ning saatsid selle tagasi nõukogule, aga minu sõnum komisjonile on järgmine, see peab lõppema. Teil on algatusõigus. kandke oma vastutust ning tulge lagedale äh, meie ees, terve täiskogu ees selle triljoni euro suuruse Euroopa taastumiskavaga mis ei tugine mingisugusele võlale, mida ei garanteeri liikmesriigid, kellel ühestki ei ole enam raha, sest nad kõik on puudusjäägid, vaid mis tuginevad ühtsetele ressurssidele. see on ajalooline hetk Euroopa Komisjoni jaoks. meil on vaja algatust. Te mäletate, meil oli tohutu kriis, tohutu inflatsioon ning siis loodi ühtne turg, mis tõstis meid äh, kriisist kõrgemale ning me vajame täpselt sedasama nüüd ja Euroopa Komisjon peab tegutsema, mitte ootama nõukogu tegevuse tulemust, kes ei suuda järgmisel nädalal kindlasti otsusele jõuda, aitäh. suur tänu, härra Verhofstadt ja nüüd kolmeks ja pooleks minutiks härra Beck. härra president, austatud äh, kolleegid, Ludvig kuueteistkümnes oli jahil, kui ähm, tema kuller tõi talle sõnumi sellest, et Bastille äh, rünnatakse. kuningas ütles rahulikult, see on mäss. ei, majesteet, see on re revolutsioon. Ludwig äh,, Louis äh, pidas jahti, meie arutame. jaanuaris me arutasime rohelepet, äh, kliima päästmist ja rääkisime Euroopa tulevikust, veebruaris rääkisime kolmandast soost ja inimõigustest Madagaskaril Madridis üks ähm, tippametnik märkis rahulikult, kusjuures veebruaris, et ähm, eeldada võib, et ähm, koroonaga nakatub vaid käputäis inimesi. varjupaik kogu ilmale, kliima hädaolukord ja sooline pöörasus on enesekehtestamisega seotud vaeva neurootilise vältimise ja võimetu patsiendi kõikvõimsuse hõllanduste kollektiivsed sümptomid. Euroopa põgeneb vastutuse eest haiguse taha. koroonakriis toob väga selgelt välja, et Euroopa on haige ja seetõttu on ta ka vastuvõtlik haigustele. siin sureb rohkem inimesi kui kuskil mujal maailmas, Jaapanis, Taiwanis, Lõuna-Koreas, kuigi need asuvad kohe Ehm, nakkuse epitsentri juures, nad tegutsesid kiiresti, sulgesid piirid, ehm, neil oli maske, teste ja seetõttu suri vähem inimesi ja majanduslik kahju on ka väiksem, vähem ehm, suri inimesi ka Ida-Euroopas, sellepärast et Viktor Orban ja teised hoolitsesid oma riigi ja mitte ainult kogu maailma eest. Lääne-Euroopa aga seevastu kukkus läbi hoiatust ei pandud tähele, piirid suleti liiga kirja, liiga hilja, ähm, kaitseriietust ei muretsetud või liiga hilja ja samas ähm, testimata äh, toodi sisse sisserändajad ja ähm, võõrtöölisi. mis nüüd, ministrid murravad käsi, ei tea, mida teha, nad teavad ainult ühte, me vajame rohkem Euroopat, miks? miks meie, nii nagu Louis kuueteistkümnes Ähm, hoiatustest äh, tähelepanu ja võtame aina rohkem ähm, võlgasid, nüüd tuleb harmoniseerida, nivelleerida äh, töötute ja ähm, sissetuleku kindlustus, äh, tervishoiupoliitika ja maksud, miks? sellepärast, et nagu Trotski arvas, et igast käsitöölisest saab Michel, Michelangelo. nii et võlgude Ehm, suurendamine ei tähenda nende vähendamist ja raha trükkimine ei tähenda rikastumist. kuidas minnakse pankrotti? Ernst Hemingway vastus oli järgmine, kahte moodi, alguses täitsa aeglaselt ja siis korraga. ja kuidas saab jälle terveks? nimelt eh, selliselt, et ei põgeneta haiguse varju või nagu lemmingud, kes üheskoos kuristikku hüppavad, vaid tänu sellele, et kõigepealt oma hoov puhtaks tehakse ja mitte kogu maailma ei üritata parandada. suur tänu ja nüüd kolleeg Epping. suur tänu, härra president. me räägime siin euro võlakirjadest ja me näeme, et eurotsoonist on saanud tegelikult äh, tülitsoon, aga mina süüdistasin sakslasi, hollandlasi, hispaanlasi või itaallasi, mina armastan neid kõiki. mina süüdistan tegelikult euroala, sellepärast et euroala probleem seisneb euros endas, härra Verhofstadt. ühtne vääring ei too üht, ühtsust, vastupidi, see on illusioon ja see on illusioon mida ei ole varem ajaloos nähtud, et nii paljudes riikides ühte vääringut kasutatakse ja me näeme, et ähm, et äh, tulemuseks on ainult äh, mitte ühtsus, vaid äh, tülid ähm, riikide vahel, inimeste vahel, poliitikute vahel härra Verhofstadt ähm, siin küll toetab Euroopa tasandi maksu, aga sellisel juhul siis kogu asi lendab õhku. mul on tunne, et ähm, peatselt me ei suuda enam üle saada äh, euroalal põhja ja lõuna lõhest. Portugali peaminister näiteks pakkus välja, et ähm, äh, Holland ei peaks enam äh, Euroopa poliitika kujundamises ähm, kaasa lööma, peaks ka euroalalt lahkuma, nii et me kaalume seda mõtet, aga mida me näeme, me näeme, et tuleb ainult rohkem võlgu juurde ja me istume siin Paabeli tornis ja ma arvan, et see lihtsalt mingi hetk kõik laguneb laiali. suur tänu ja nüüd ähm, järgmine kõneleja. aitäh, president. koroonaviirus on heitnud valgust teatud ebavõrdsusele, mida me selle osas ette võtame? president von der Leyen äh, ütles, et me peame muutma oma käitumist postiljonid, supermarketite töötajad, tervishoiutöötajad on võtmetähtsusega töötajad. aga kuidas me hüvitame neile need aastad, mil nad on olnud äh, alamakstud, alaväärtustatud, me ei saa naasta normaalsusesse, sest see ei olnud hea, see oli neoliberalism. ning neoliberalism on Euroopa Liidu südames, see on kõik selle südames, mis on valesti me ei ole äh, võimaldanud äh, koroonavõlakirju Iirimaale, äh, Itaaliale ja teistele ja seda seetõttu, et Holland ja Saksamaa lõid ukse kinni. Nad räägivad solidaarsusest, aga nad ei tegutse niimoodi. kas euroala on mõeldud ainult kõige võimsamatele riikidele, me tahame, et europrojekt jätkuks, aga see peab muutuma, see peab ütlema hüvasti neoliberalismile. Teie resolutsioon kutsub üles võitlema viirusega Äh, ning võitlema Venemaa ja Hiina propagandaga, ka see on propaganda, kas siin ruumis ei ole üldse täiskasvanuid? suur tänu, härra Wallace ja nüüd kaheks minutiks härra Teli. Äh, head kolleegid. Euroopa Liidu ajaloo jooksul ei ole me sellist kriisi enne näinud, see on enneolematu kriis ning see viirus ei jäta puutumata mitte kedagi. me oleme sunnitud muutma oma harjumusi, sunnitud aeglustama oma elurütmi ning äh, me oleme sunnitud hoiduma nii kaugele kui võimalik oma lähedastest, isegi juhul, kui nad vajavad meid praegu enam kui varem ning nüüd on meil vaja Euroopa-ülest lähenemist selleks, et võidelda koroonaviiruse kriisiga. aga tundub, et isegi nii traagiline probleem ei ole suutnud äh, hoida ära rünnakuid riiklike valitsuste vastu, öeldes, et äh, nad on äh, lõpetanud parlamentide töö, et nad on autokraatlikud ning see on vale. Ungari parlament töötab täisvõimsusel, aga Euroopa Parlament ei tööta täisvõimsusel me näeme et, et üheksakümmend protsenti saadikutest ei saa osaleda istungitel ning nad ei saa isegi selgitada oma arvamust. Ungari parlament äh, tegutseb täpselt nii, nagu Ungari põhiseadus selle ette näeb. ta tegutseb selleks, et kaitsta inimesi ning et leevendada survet Ungar-, Ungari majandusele. ning valitsus äh, on saanud parlamendilt ning põhiseaduslikkuse kohtult saanud äh, õiguslikkuse mandaadi, kohus ka selle mandaadi täitmist järgib ning need teemad ei peaks praegu meil päevakorras olema. päevakorras peaks olema kriis. me peaksime mõtlema sellele, kuidas osutada abi kõige haavatavamatele ning nendele riikidele, kes seda abi kõige rohkem vajavad ja teha seda nii kiiresti kui võimalik. suur tänu ja nüüd proua Reignar suur tänu, suur tänu kõigile suur tänu ka Ester de Lange õele, kes eh, nagu paljud teised eh, selle pandeemiaga võitlevad esiliinil ja eh, suur tänu ka kõigile nendele, kes tagavad igapäevaselt, et me esmatarbekaubad kätte saame ja see viirus näitab ühte asja, et seitsekümmend viis protsenti nendest, kes tervishoiusüsteemis tegutsevad, on naisterahvad nii et tihtipeale on tegu küll süsteemi jaoks väga oluliste töökohtadega, aga samas on need ka süstemaatiliselt äh, alahinnatud töökohtadega, samas me peame ka arvestama ka sellega, et väga paljud naised on ka kodus silmitsi vägivallaga. nii et meil on vaja vastavaid meetmeid, väga paljud naised peavad ka oma lapsi koduse vägivalla eest kaitsma ja samas ka paljud naised, kes kodus on, peavad tegelema ka laste koduõpetusega praegu, nii et oluline on see, et me ka nende praktiliste probleemidega tegeleksime, et me nende praktiliste sotsiaalsete probleemidega samuti hakkama saaksime, vastavaid meetmeid võtaksime. see kriis, sellel kriisil on niisiis naise nägu ja me oleme praegu sattunud ohtu, et soolise võrdõiguslikkuse saavutused lähevad kaotsi selle viirusega, nii et me oleme, peame olema väga tähelepanelikud. peale finantskriisi me päästsime äh, pangad, nüüd tuleb äh, päästa reaalmajandus ja töövõtjad ja seetõttu eurovõlakirjad on vaid algus, meil on vaja tõelist äh, solidaarsust, tõelist ühtekuuluvust ja suuri mõtteid. suur tänu, proua Regner ja nüüd kaheks minutiks proua Pagasaur Tundua se han entonado disculpas. suur tänu. me oleme kuulnud sellest, et äh, kui kahju meil on sellest, mis on juhtunud, oleme rääkinud kangelastest, kangelannadest, aga meie, ma arvan, et meie ülesandeks täna on pakkuda lahendusi, muidu pole meist mitte mingisugust kasu ja muidu ei ole meil kellelegi, kellelgi tulevikku. selleks, et üksinda toime tulla, oleme me liiga haavatavad, Euroopa Liit sündis äh, sõjatuhast meie äh, vanavanemad ja vanemad on Euroopa üles ehitanud selliseks, nagu see on. on neid, kes üritavad meid lõhestada, on äh, ja kui me satume natsionalistlike populistide ohvriteks, siis see tõesti juhtub, Euroopa Parlament peaks äh, nõudma äh, ja tegema kõike, mis vähegi võimalik, et selle kriisiga toime tulla ja toetada neid, kes on kõige haavatavamal positsioonil. meie pingutused peaksid olema suunatud eurooplaste aitamisele, kõigepealt tuleb päästa elusid, siis vabadusi ja, ja pärast seda mõelda sellele, kuidas tagada meie järeltulevatele põlvedele tulevik, oleme kuulnud erinevatest ettepanekutest, mida on teinud eurorühm, aga sellest kõigest ei piisa selleks, et väljakutsetega toime tulla, selleks on meil vaja kõikehõlmavat majanduse taastamise programmi, ajutist programmi, mis äh, kasutaks ära olemasolevaid struktuure ja vahendeid, meil on vaja ka võlakirju. võlakirju, äh, mis oleks ajalooliseks äh, otsuseks ning katsugem siis olla oma ülesannete kõrgusel. me ei saa lubada seda, et Euroopa jätaks eurooplased hätta me peame investeerima ja investeerima ühis, üheskoos. meie isad, emad, vanaemad, vanaisad on Euroopa üles ehitanud, ilma nendeta meid ei oleks siin ja täna surevad nemad. paljud nende hulgast, nemad surevad eurooplastena ja meie peame eurooplastena pakkuma välja lahendusi, poliitilisi lahendusi selleks, et seda kunagi enam ei juhtuks, et me ei peaks enam ülistama kangelasi ja nutma ohvrite pärast, aitäh! suur tänu ja nüüd üheks minutiks äh, härra Koiging, palun suur tänu. kõigepealt ma sooviksin rõhutada seda, et ähm, loomulikult ma mõtlen nendele paljudele ohvritele ja ma mõtlen ka nendele abistavatele kätele äh, kõikides riikides, aga nüüd ma tulen selle juurde, mida me hakkame täna hääletama. kahjuks ma pean hääletama selle vastu ühel lihtsal põhjusel. Äh, näiteks äh, kui ma mõtlen Poola või Ungari ja Ähm, abordile, presidendi valimistele, selle, need teemad ei ole sellega seotud, me tegeleme siin ikkagi kriisi vastase võitlusega, teistest teemadest äh, me võime rääkida hiljem, praegu peame tegelema kriisiga. ja mõned ka ütlesid, et me ei pea vaatama tagasi, vaid me peame edasi vaatama, kuidas me seda rahastame, kuidas me jõud koondame, kuidas me saame oma ühiskonna taaskord äh, üles ehitada, kuidas ähm, me saame tagada siin äh, laste äh, toetuse, see on ka see, millest rääkis proua von der Leyen, et ähm, vahendid peavad jõudma meie peredeni, inimesteni, kes seda kiiresti vajavad ja seetõttu ähm, see on see, mida mina toetan, kahjuks ühest minutist ei piisa kõikide minu mõtete väljendamiseks. suur tänu, kolleeg Koiking. jah mitte meie ei andnud teile üht, üks minut äh, kõneaega, vaid teie fraktsioon leppis selles kokku ja nüüd kolleeg Pereira, palun. suur tänu, president. austatud Euroopa Parlamendi liikmed. ja me kirjutame praegu ajaloo raamatusse lehekülgi, mida tulevikus uurivad meie lapsed, meie lapselapsed. Euroopa kontinent tundub praegu äärmiselt haavatav, nõrk. natsionalism ohustab meid ja nüüd otsustame, mis on meie pärand, ühtsus või lõhed, bürokraatia aparatuur või äh, lootus, mida pakume rahvale, kas äh, tegemist on Põhja klubiga, Balti klubiga, Lõuna klubiga. Äh, ei, ei, me ju seisame silmitsi ülemaailmsete väljakutsetega, piiriga, mis, viirusega, mis ületab piire. Ameerika Ühendriigid seavad küsimärgi alla sidemed, millele oleme toetanud, tuginenud aastaid. Hiina majanduslik olukord on küsimärgi all. ja kuidas me sellises olukorras ei suuda tegutseda ühtselt? sellises maailmas, kus äh, kõik on ebakindel. kas tõesti parim, mida me suudame sellises olukorras pakkuda, on meie enda omavahelised lahkhelid? paavst ütles õigesti, me oleme kõik ühes paadis ja ainult enda eest hoolitsemine ei päästa ei meid ennast ega kedagi teist. üksinda oleme me haavatavad nagu puuoks, aga ühtsena oleme tugevad ning saame tulevikule vastu astuda. Euroopa on maailma parim paik, kus elada. me peame toetama neid, kes vajavad meie abi kõige rohkem. noored, töötud, vanurid inimesed, kes äh, praegu kogu hingest äh, pingutavad selleks, et nende ettevõtlus äh, põhja ei vajuks. olgem need, kes pakuvad lootust, kes annavad võimalusi, ärgem laskem Euroopal muutuda selle kriisi järjekordseks ohvriks. Ah, suur tänu ja nüüd kolleeg Silva Pereira, palun. mikro. suur tänu, president Euroopa majandus äh, on mures. ja paistab, et äh, me oleme olukorras, kus igalt poolt, iga nurga alt ründab meid orkaan. aga see on ainult jäämäe tipp. see on ainult äh, üks väike osa sellest, millega meil tuleb silmitsi seista. kui me ei tegutse täna, siis hoop, mis tabab meie rahvast ja meie ettevõtteid, on veelgi suurem ja torm näitab, milleks ta on suuteline. me peame oma ühise resolutsiooni ettepaneku vastu võtma. sõnum, mida see resolutsiooni ettepanek nõukogule ja komisjonile edastab, on selge. aga see sõnum on mõeldud ka nendele valitsustele, sellele vähemusele, kes on solidaarsusele kaikaid kodarasse loopinud. meil on vaja majanduse taastamise plaani ja see plaan peab olema äh, rahastatud nagu kord ja kohus ja just nimelt sellepärast on meil vaja uut mitmeaastast finantsraamistikku, mis äh, ei ole väiksem kui eelnevad, vaid otse vastupidi, seda tuleb suurendada, meil peavad olema samuti ka Euroopa Keskpanga väljastatud võlakirjad, majanduse taastamise erakorralised võlakirjad, mis saaksid koroonakriisi järgseid meetmeid rahastada. muidu marsime me lihtsalt pimesi järgmise kriisi käte vahele. kuulakem, mida rahvas ütleb, rahvas ütleb selgelt, selgelt, et nad ei ole enam nõus natsionalistlike, egotistlike algatustega, mis pidurdavad progressi. mina tahan koos rahvaga võidelda rahva eest. suur tänu ja nüüd kolleeg Knotek, palun. Uh, suur tänu, et mulle sõna andsite ja suur tänu, härra Sätšovitš, et te olete täna siin meiega. kõigepealt ma tahaksin avaldada austust kõigile, kes on aidanud selle raske olukorraga toime tulla. oma sõnavõtu esimeses osas tahaksin toetada teist koroona viirusele reageerimise paketti, mille komisjon ette valmistas, see valmistati ette kiiresti ja selles võeti arvesse parlamendi regikomisjoni soovitusi, selles on arvesse võetud tõelisi vajadusi suur tänu suurepärase koostöö eest. oma sõnavõtu teises osas tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele olulisele Covidiga seotud asjaolule. üks osa tööstuse ning energiasektorist on sattunud olemuslikku kriisi ja nad peavad vähendama süsinikdioksiidi heitmeid ja samal ajal toime tulema koroonaviiruse kriisi negatiivsete mõjudega. see on surmakokteil Äh, samuti kannatab meie äh, turism. energia- ja tööstussektor aga peavad taastuma esimesena selleks, äh, et kliimamuutusega seotud keskkonna üleminekuga toime tulla. sellepärast kutsuksin teid üles ajutiselt peatama heitmetega kauplemise süsteem aastateks näiteks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend kaks. sellega tagatakse tööhõive ning äh, hoitaks ära energiavaesus Euroopa Liidus. see oleks äh, abikäeks nendele piirkondadele, keda kliimaüleminek äh, kõige rohkem mõjutab. juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et meditsiini ja turismi ja spaade sektor on ohus. iseäranis pärast koroonaviiruse kriisi spaad on olnud raskuses, raskustes juba äh, mõnda aega ja neid tuleb toetada. komisjoni äh, sellekohane algatus oleks äärmiselt teretulnud. suur tänu, härra Gnatek ja nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Vidansa, palun signor presidente onorevoli colleghi non usciremo da questa crisi con lacrime di coccodrillo. suur tänu lugupeetud president! krokodillipisaraid valades ei tule me sellest kriisist välja ja rääkides faasist kaks aga siis, kui äh, me suudame reageerida äh, kiiresti ning tegeleda prioriteetidega, on kriisist välja tulemine siiski võimalik. alguses me arvasime, et Covid-19 on ainult Itaalia probleem, äh, aga nüüd oleme aru saanud enamast, nüüd meil on Euroopa Keskpank on õõnestanud Euroopa, Itaalia börsitegevust, aga nüüd ootame abipakette. ka Äh, ülemkogu on tegelenud äh, äh, uue paketiga, me tahame ümberstruktureerimise fondi vahendeid ja nii edasi ja nii edasi. aga need sellised algatused ei ole piisavad, me ütleme ei kõikidele koormatele, mis tulevad rohelise kokkuleppega meie ettevõtetele. ütleme jah ainult headele investeeringutele. kaitskem oma piire, kui äh, eurooplased peavad koduukse taga istuma, siis äh, äh, ei saa me teisi lubada läbi Vahemere teede sisse. suur tänu ja nüüd kolleeg Peeters kaheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. täna Euroopa on silmitsi kõige suurema kriisiga peale teist maailmasõda, iga päev surevad meie haiglates äh, ja vanadekodudes tuhanded inimesed koroonaviiruse kätte. inimesed ei mõista, et mõned liikmesriigid ei ole üles näidanud rohkem solidaarsust ja et Euroopa Liit ei ole suutnud tugevamalt tegutseda. see parlament täna ja homme omab võimalust näidata kodanikele, et me üheskoos tugevalt äh, tegutsedes saame selle kriisiga hakkama ja seetõttu on äärmiselt oluline, et see ühine resolutsioon võimalikult suure häälteenamusega vastu võetaks. meie toetame täielikult seda, selle resolutsiooni põhimõtteid ja äh, suundi, nii et tõepoolest me peame üheskoos selle viirusega tegelema ja rohkem tegutsema ka ja ette võtma tervishoiupoliitikasse. mis puudutab meie töövõtjad, ähm, FIE-sid, ettevõtteid, ettevõtjaid, põllumajandustootjaid, siis me peame ka neid abistama ja me peame tagama ka Euroopa eelarvest Euroopa võlakirjad, nii et kõik ei jääks süüdi selles kriisis ja tõepoolest, mis puudutab rohelepet, me peame ka seda, sellega edasi tegutsema, aga ka uue tööstuspoliitikaga, ringmajandusega ja jätkusuutliku põllumajandustootmisega ja ma loodan, lugupeetud kolleegid, et peale seda arutelu ja peale ka muudatusettepanekute läbiarutamist me ei saa seda äh, resolutsiooni mitte ainult heaks kiita, vaid ka parlamendina komisjoni ja nõukoguga saame seda resolutsiooni nii meie kodanike kui Euroopa Liidu huvides ka rakendada, aitäh. suur tänu, kolleeg Peeters ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, kolleeg Spurek, palun. nadal musimy przypominać że prawa człowieka są fundamentem naszej. suur tänu. pidage meeles, et äh, inimõigused. meie ühiskonna väga oluliseks aluseks ja me ei tohi äh, pandeemia käigus unustada inimõigusi. inimesed äh, kaotavad oma sisetuleku nad peavad väga kangelaslikku võitlust pandeemiaga, aga samas valitsused kasutavad ära seda olukorda selleks, et ähm, põhiõigusi äh, rikkuda. kui Viktor Orban rikub LGBT inimeste õigusi, kui ta naiste õigusi vähendab, siis me peame sellele vastama isegi kui on tegu kriisiga, siis just kriisiolukorras me peame tegutsema me näeme, et nüüd on tekkinud olukord, et äh, naised ei saa juurdepääsu rasestumisvastastele vahend, vahenditele, lastele ei anda seksuaalharidust koolides ja me ei tohi sellist asja lubada. me ei tohi põgeneda oma vastutuse eest. siin on tegu ikkagi põhiõigusega abortide keelamine eh, puudutab eelkõige just neid naisi, kes on juba praegu diskrimineeritud, kes on juba praegu kõige keerulisemas olukorras, kes on haavatavad juba ainuüksi sellepärast, et nad elavad näiteks maa, kuskil maapiirkonnas. iga kodaniku õigusi tuleb austada, ükskõik, kas ta elab Varssavis, Barcelonas, Stockholmis või Budapestis, aitäh! suur tänu, kolleeg Spurek ja nüüd kolleeg Pislaru kaheks minutiks uh,. Thank you, chair <clears throat> Right. suur tänu. me räägime praegu väga palju solidaarsusest. aga kahjuks solidaarsuse põhimõtte puhul peame me tõestama, et tegemist ei ole mitte ainult ilusate sõnadega vaid et solidaarsusest rääkides me tõesti tahame üksteise eest hoolt kanda meie väikestes kogukondades, meie koduriikides on solidaarsus ja meil on vaja eh, solidaarsust erinevate oma riigi osade vahel ja solidaarsust on meil vaja ka riikide vahel Euroopa Liidus. see solidaarsuse eh, ülesanne, algatus on eh, üks osa Euroopa Liidust ja sõltub Euroopa väärtustest. kriis puudutab meid kõiki aga mitte kõigil ei ole ühesugused võimalused ja vahendid selleks, et majanduslike, ühiskondlike väljakutsetega, mida kriis on tekitanud, toime tulla. Euroopa Liidu rahvastikust kakskümmend kaks protsenti on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu lastest on selles olukorras, ehk siis iga neljas laps. see praegune kriis on hoobiks kõigile kogu Euroopas aga kõige rohkem tabab see neid, kes on meie ühiskonnas sageli nähtamatud. sotsiaalne distantsi hoidmine ei ole ülerahvastatud piirkondades võimalik. samuti diskrimineerimine teabe juurdepääsu vallas tekitab veel suuremat sotsiaalse tõrjutuse ohtu kui kui haigus. Renew Europe tahab, et me eraldaksime vahendeid ning kasutaksime oma võimalusi selleks, et selle vastu võidelda. me toetame Euroopa abifondi vahendite kasutamist enim puudust kaotavate isikute jaoks ning äh, oleme valmis võtma teisi meetmeid, äh, kärpima bürokraatia koormat, äh, tegema seda õigeaegselt ning me peame selle sõnumi edastama ka rahvale. suur tänu ja nüüd üheks minutiks kolleeg Roos. aitäh! koroonaviirusele on väga palju ohvreid ja see on lõhkunud Euroopa majandust haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa Keskus äh, peab ähm, tugevdama Euroopa äh, vastupanuvõimet. juba kahekümne kuuendal jaanuaril ECDC tuli välja hoiatusega, et ähm, Covid-19 leviku oht on suur ja mõju viirus mõju äh, liikmesriikidel ilma äh, vastavate meetmeteta on ähm, väga suur. ECDC on mitmetel tasanditel ja igapäevaselt ähm, pidas ühendust ka Euroopa Komisjoni ametnikega, aga sellegipoolest ennetustöö ei õnnestunud äh, vastavatesse piirkondadesse ähm, abi ei viidud, reisijaid ei kontrollitud ja ja tulemus on katastroof. ning äh, vastutav äh, volinik äh, peab ka vastutust kandma selle poliitika läbikukkumise eest ja minu meelest peaks ta isegi tagasi astuma. suur tänu, kolleeg Roos. ja nüüd kolleeg Hansen kaheks minutiks suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid, Covid üheksateist on inimlik, sotsiaalne ja majanduslik katastroof enneolematu amplituudiga meie paljude jaoks, meie jaoks ja ähm, tegemist on Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel ülemaailmse majanduskriisi järel suurima kriisiga ja äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni andmetel väheneb kaubavahetus kolmeteistkümne kuni kolmekümne kahe protsendi võrra Äh, ÜRO äh, organisatsioonid äh, hoiatavad, et võib tekkida toiduainete puudus, paljud valitsused aga on rakendanud piiravaid meetmeid, mis hävitavad veelgi kaubandust. mõningad nendest meetmetest olid lühikeses perspektiivis vajalikud selleks, et tagada, et ravimid ning kaitsevahendid jõuaksid nendele, nendeni, kes seda kõige rohkem vajasid, mitte neile, kes rohkem pakkusid. aga pikemas perspektiivis on protektsionistlike meetmete rakendamine viirusevastases võitluses absurdne kui me tahame, et maailma majandus võimalikult kiiresti sellest olukorrast välja tuleks, tuleb keskenduda kaubavahenduse toetamisele kui ühele lahendusele. kui me laseme kaubavahetusel maksta selle pandeemia tagajärgede eest, siis äh, anname äh, siis õõnestame me kogu riikide ja rahvaste võimalusi oma majandust jaludele saada. me peaksime keskenduma äh, strateegilistele varudele, maailmatasandi kaubavahendusele ning äh, varustuskanalite mitmekesistamisele. Euroopa Liidu üheks peamiseks omaduseks on mitmepoolne koostöö ja me peaksime mõtlema selle peale, arendama veelgi Maailma Kaubandusorganisatsiooniga koostööd ning kõrvaldama tollitariifid ähm, farmaatsiasektorist, et rohkem riike ja rohkem tooteid saaksid liikuda, see aitab meil võidelda viiruse vastu. suur tänu ja nüüd kolleeg Arena pooleteiseks minutiks. president suur tänu, lugupeetud president, kui see pandeemia on katastroofiks nendele, kes on otseselt viiruse ohvriks sattunud, siis see pandeemia on kindlasti katastroofiks ja on katastroofiks nii täna kui tulevikus kõigile Euroopa kodanikele, iseäranis kõige haavatavamatele. proua von der Leyen ütles, et äh, tegelikult on väga palju Euroopa juba ära teinud tänu oma algatustele, aga ka äh, tänu meie toetusele. aga proua von der Leyen ütles ka seda, et me peame tegema veel rohkem ja peame toimima teisiti me peame tegema rohkem, kasutades ära ambitsioonikamat eelarvet, me peame äh, samuti äh, valmistama ette võla jagamise selleks, et äh, olla valmis majanduslike raputustega ja ühiskondlike raputustega toime tulla. mina vastandaksin sõna solidaarsust kärbetele. solidaarsus on suurepärane tööriist meie sotsiaalkaitsesüsteem on äh, suurepäraseks näiteks solidaarsusest. ka äh, palkade äh, kokkuleppimise süsteem selleks, et varasid õiglaselt jagada ja kõik need süsteemi õilsad osad on viimastel aastatel kärpemeetmete ohvriks sattunud. seda tuleb nüüd muuta. Euroopa solidaarsus tuleb suurepäraselt esile ka meie maksusüsteemides. meil on vaja õiglasemat maksusüsteemi ning me peame maksude vahelise konkurentsi lõpetama. see on õõnestanud meie riigieelarveid ja Euroopa eelarveid eelarvet. meil on vaja Euroopa-ülest solidaarsust, sellepärast et kui see pandeemia tähendab katastroofi meie kodanike jaoks, siis tähendab see katastroofi ka teiste mandrite jaoks, iseäranis Aafrika jaoks. ja äh, abi tuleb suurendada, võla kustutamist tuleb toetada ja me peame kandma hoolt selle eest, et meie maksuvahendid ei liiguks äh, mujale, aitäh! suur tänu ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Metsalu, palun Uh, knows... Uh, aitäh, see viirus ei tunnista piire, aga see tunnistab küll meie kangelasi. arstid, apteekrid, teadlased, koristajad, kullerid ning äh, laotöötajad. Nemad on ülemaailmse vastupanu näoks selles raskes olukorras. tsiteerides president Steinmeierit, see ei ole sõda, vaid see on meie inimlikkuse ja meie loomuse äh, test. see peaks äh, näit-, esile tooma meie tugevused, mitte nõrkused. liikmesriigid tegutsesid aeglasemalt, kui nad oleksid pidanud. kuid äh, Bergama patsiendid, kes viidi Bava-, Baierimaale, äh, abi, mis saadeti Leedust Hispaaniasse, Itaalia disainerid, kes õmblevad nüüd maske selleks, et ka väikseimad liikmesriigid saaksid kõik äh, vastavad äh, vahendid, me peame kõike seda ühtsust nüüd ära kasutama selleks, et välja töötada vaktsiin. Euroopa abipakett tähendab, et päästetakse miljoneid töökohti, kuid on liiga palju inimesi, kes äh, kukuvad läbi nende pragude ning kellel ei ole kuhugi pöörduda. me peame ka neid aitama, me peame olema paindlikud ning jätkama abistamist. ning nüüd on koroonaviiruse epideemiaga seotud ka humanitaarkriis Vahemerel. suurenenud on aluste arv Liibüast, mis on jäänud kinni Vahemerele ning nad ei saa randuda. meil on vaja ühtset Euroopa lähenemist koheselt. tähendusrikas solidaarsus on ülioluline, me peame päästma elusid ning me ei saa jätta eesrinde liikmesriike, nagu näiteks Malta, Itaalia, Hispaania üksinda. siin peab Euroopa näitama oma tõelist loomust ning me ei saa üles näidata mingisuguseid puudujääke, sellepärast et me oleme selles probleemis kõik koos ning me saame sellest ka üle ainult koos tegutsedes. suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks eh, kolleeg Ronai. Äh, äh, aitäh, härra president. aasta tagasi ütlesin, et me peame vastu hakkama sest äh, meie ees seisavad ülemaailmsed väljakutsed ning äh, nende väljakutsetega äh, on võimalik toime tulla ainult koos ühtsel viisil tegutsedes. ning meil oli vaja sellist tragöödiat, nagu me täna tunnistame, et mõista, et kriis ei peatu kunagi piiridele, me peame selle, seda kriisi haldama koos. ja nüüd me näeme, millised on need valdkonnad, kus me peame tugevdama koostööd selleks, et aidata Euroopa kodanikke me näeme ka väga selgelt, et liikmesriigid suudavad üles näidata solidaarsust ning et Euroopa Liit suudab kasutusele võtta ressursse selleks, et leevendada kahjusid tervishoiusektoris ning majanduses. kahjuks tunnistasime ka seda, et mõned liikmesriigid kuritarvitavad oma võimu ning äh, toovad ettekäändeks lähedaolukorra, näiteks Viktor Orban, te teate, mida ta Ungaris toime pani nüüd on tal võim langetada mis tahes otsuseid, isegi neid otsuseid, mis ei ole mitte kuidagi seotud selle hädaolukorraga, mille viirus on kaasa toonud. ta eitab äh, rahvusvahelisi lahendusi, mida on välja pakutud kriisiga võitlemiseks ning ta on jätnud äh, paljud töötajad, kes on kaotanud oma töö ilma abita. kodanikke on vaja kaitsta äh, nende kahjude eest ning meil on vaja kaitsta Euroopa kodanikke kõige selle eest. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Wise. Når lungerne de angrebes af en kui kopsud satuvad agressiivse viiruse ohvriks ja keha ei ole piisavalt tugev, siis inimene hukkub, siis kaotab äh, laps oma vanemad või armunu oma armastaja. me ja sellest õpivad arstid ja õpime meie kõik. me õpime seda, et me võime Euroopa tegevust võrrelda kopsudega, sellepärast et me räägime ju sageli äh, Euroopast kui äh, selgroost, me räägime meie töökohtadest kui me Euroopa selgroost, aga nüüd äh, koroonakriisi ajal võime me rääkida oma kopsudest. me võime ka kliimat võrrelda kopsudega, mis peavad tagama meie lastele ja lapselapsele sellise maakera, nagu nad on ära teeninud. Need kopsud vajavad äh, tugevat südant, südant, äh, mis äh, tagab vere pumpamise tootmisesse ja tagab meile töökohad miljonitele peredele, südadele, südant, mis tagab arengu, tagab majanduse ning vahendid teadusuuringutesse ning vahendid, millega saaksime osta endale näomaskid, mida meil vaja on. Euroopa Liidul on vaja südant selleks, et äh, äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, koroonakriisist saaks kahe tuhande viiekümnenda aasta roheline Euroopa. ja me ei taha mitte kunagi äh, omavahel sõda, ütlesime me Euroopa Liitu luues ning ühtset turgu luues. nüüd me peame kaitsma oma ühist südant äh,, mis peab ka koroonakriisi ajal tuksuma väsimatult ning äh, pidurdamatult ainult sellisel moel on meil võimalik äh, kliimaalgatusi, äh, mida maailm vajab, äh, ellu viia ka pärast seda, kui koroonakriisi erakorraline etapp on läbi. ma palun, et me koroonakriisi ajal hoolitseksime Euroopa Liidu südame eest, meie ühtse turu eest, aitäh! suur tänu, kolleeg Wise ja nüüd proua Pitsierno, palun pooleteiseks minutiks. president. aitäh, president mitte miski ei ole kunagi enam endine ning ma arvan, et me kõik oleme sellest teadlikud. miski ei saa olema enam nii nagu varem ning see kehtib kõigi jaoks piiriüleselt igal pool üle kogu maailma seega siin, nüüd ja praegu on aeg küsida, kas ka see suur Euroopa unelm, mis sündis Teise maailmasõja varemetest, püsib sama? ei, me räägime täna, kolleegid, siin solidaarsusest. kas solidaarsus saab olema uue Euroopa märksõna, ma ei kahtlegi selles. aga me ei räägi siin tugevate solidaarsusest nõrgemate suhtes. lähitulevikus ei ole mitte keegi piisavalt tugev, et toime tulla üksinda. seega me peame rääkima solidaarsusest, mis toob kokku kõik, kõik meie institutsioonid, kõik liikmesriigid. Nad peavad ületama oma kriisid. see raputab läbi kogu meie majanduse, meie õigused, vabadused, see pöörab kõik pea peale. me peame sellest rääkima, me peame olema vaprad, julged, meil on vaja kõiki vahendeid, ka uusi ja seni teadmata vahendeid, mis vähegi võimalikud meil on vaja julgust ning kui me ei ole piisavalt julged selle tegemised, siis lubage mul öelda järgmist. sest see on tõde mitte miski ei ole kunagi enam endine ning me ei saa sellel lubada juhtuda. suur tänu ja nüüd härra Schwab, palun. suur tänu, härra president, äh, volinik kolleegid, siin väga palju on juba ära öeldud ja seetõttu ma jätkan sealt, äh, mida ütles kolleeg Pitšerno. et miski ei jää enam äh, nii, nagu varem oli, et see on kindlasti õige peale koroonakriisi ja seetõttu ka need arutelud, mida peetakse liikmesriikides ja ka siin kojas, ähm, peaksid natukene muutuma, peaksime keskenduma ikkagi lahendustele ja mitte rääkima vanadest probleemidest ja seetõttu on äärmiselt oluline, et tänane resolutsioon arutelule tuleb ja sellele kahele punktile keskendub, nimelt mis puudutab liikmesriikide vahelist solidaarsust ja teiseks teisalt, et see käsitleb ka seda, kuidas me sellest kriisist üheskoos väljuda suudame. ma tooksin kaks näidet. kõigepealt ähm, komisjoni president ähm, von der Leyen ütles alguses, et oluline on see, et me ühtse ähm, turu taastame, aga see ei tähenda seda, et komisjon viimastel nädalatel on kogu aeg öelnud, et liikmesriigid peavad kõik ära tegema, sellepärast et nad saavad, on saanud rohkem paindlikkust ja ja äh, rahastamisõigusi, nii et, et liikmesriigid peavad ainult selle, seda tegema, nimelt me oleme näinud seda ka turismis, kus oli tegu direktiiviga, mille puhul komisjon ütles, et tegu on liikmesriigi küsimusega, aga tulemuseks on see, et ähm, iga liikmesriik tegelikult kasutab äh, ikkagi oma äh, huvides rahastamise eeskirju ja tulemuseks on ähm, lihtsalt negatiivne olukord tarbijate jaoks, kes soovivad reise broneerida. ja mis puudutab äh, meditsiiniseadmete määr-, direktiivi puhul, siis seal me oleme näidanud väga selgelt, milline meie seisukoht on ja mis puudutab nüüd ähm, majandamise taastamist, siis siis ka siinkohal peame äh, ühtselt tegutsema. suur tänu, kolleeg Švab. ja nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg Jontševa. Thank you, chair. We welcome the efforts of the. aitäh, eesistuja me tervitame komisjoni üleskutset tegutseda koordineeritult selleks, et võidelda koroonaviiruse kriisiga, kuid see kriis nõuab, et me teeksime palju enamat. meil on vaja kindlat Euroopa juhtimist, meil on vaja komisjonilt konkreetseid ettepanekuid selleks, et taastada meie ühiskond ning majandus. tahan teie tähelepanu juhtida kahele küsimusele. Schengen, õigusriik ning sõnavabadus. piirikontroll ja piiride kaitsmine on muutunud olulisemaks kui Euroopa kodanike ja nende õiguste kaitse piiride sulgemine ilma koordineeritud strateegiata ei lahenda mitte ühtegi probleemi. õigusriigi põhimõte, see kriis ei tohiks röövida meilt põhiõigusi. inimesed ei peaks olema sunnitud valima inimõiguste ja tervishoiu vahel. minu üleskutse ei ole mitte ainult komisjonile, vaid ka nõukogule suunatud nõukogus otsustatakse õigusriigi põhimõtte üle. Nad peaksid selle probleemi lahendama koos, me ei saa lubada liikmesriikidel kärpida sõnavabadust mõnedes Euroopa riikides on inimesi süüdistatud, neile on esitatud süüdistusi oma arvamuse avaliku avaldamise eest, näiteks Bulgaarias, aga mitte ainult. Te peate nüüd tegutsema. liikmesriikidena peaksime üle elama selle kriisi üheskoos selleks, et päästa Euroopa, aitäh. suur tänu, kolleeg Jontševa ja nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg Spiraki, palun. aitäh aitäh. volinik Šefčovitš, president, daamid ja härrad, kolleegid. on kaks äh, elementi, mis võivad olla ajaloolise tähtsusega selles kriisis. esiteks see, kuidas Euroopa kriisiga toime tuleb. Marshalli plaan, mida proua von der Leyen täna mainis, äh, peaks äh, saama rakendatud. mida oodatakse, et et mitte paluda liikmesriigidel meetmeid kohaldada. see plaan, mille me ette pakume, peaks äh, koondama kõiki võimalikke vahendeid, mis äh, annab rohkem likviidsust meie ühiskonnale. ainult siis, kui me tugevdame Euroopa Liidu kohalolu, saame seista külg külje kõrval oma kodanikega sellel keerulisel ajal. ning keerulistel aegadel minu riigid nagu minu oma kodumaa Kreeka on demonstreerinud, et tugeva juhtimise all, meie peaministri juhtimise all, on võimalik saavutada väga häid tulemusi. meil on vaja Euroopa toetust. see ei ole troika, kes neid meetmeid rakendab ja välja pakub, meil on vaja uut väljavaadet kriisijärgsele ajale see peab tuginema rohelise kokkuleppe äh, tegevuskavale, mis soodustab investeeringuid, äh, mis tehakse digitaalmajandusse ja vabasse majandusse ning digitaalsesse üleminekusse. täna me elame läbi kriisi me peame silmitsi seisma nende probleemidega ning õppima äh, õppetunni sellest rahvusvahelisest olukorrast. suur tänu ja nüüd kolleeg Lopes pooleteiseks minutiks. suur tänu. me kogeme praegu tervishoiupoliitilist kriisi, sellel on väga suured mõjud ka meie ühiskonnale, majandusele. ja see on, äh, pandeemia on pannud meile et peegli ja, ja eurooplastele ei meeldi see, mida nad peeglist nägid. peale sellist mõnevõrra häbiväärset arutelu õnnestus eurorühmal mingite tulemusteni jõuda ja nüüd on Euroopa Parlament oma resolutsioonis nõudnud Euroopa Nõukogult mahukat paketti, kus tuleks ka välja selge sõnum. tegu on ikkagi Euroopa ellujäämisega, Euroopa tulevikuga Euroopa tulevik ja ellujäämine sõltub meie võimekusest ähm, välja töötada ähm, meie majanduse jaoks päästekava, väljumisstrateegia ja loomulikult siin on tegu ühiste võlgadega, sellepärast et me soovime ju ühist tulevikku. oluline on siin roheline, kaasav, jätkusuutlik päästekava, mis tooks endaga kaasa ka jätkusuutliku majanduse. kõige suuremaks vaenlaseks meile oleme me ise